veel tema poolt esitatud, temale esitatud küsimustele. palju tänu. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki, kes esitasid mulle küsimusi, palju tänu, et andsite mulle võimaluse täna siin teie küsimustele vastata ja tahaksin veel kord tänada härra Junckerit võimaluse eest, mis mulle on antud tulla täna siia teie ette ja lõpetuseks tahaksingi mõne sõnaga tutvustada teile veel oma visiooni Energialiidust ning äh, võib-olla ka siis äh, puudutada konkreetsemaid küsimusi. tõsiasi on see, et olukord, kus me oleme ennast leidnud, tuleneb mm, kriisist, mis leidis aset aastal kaks tuhat üheksa ja me ei ole teinud piisavalt selleks, et vastata meie ees seisvatele eh, väljakutsetele, parandada energiatõhusust, me peame looma sellise kliimapoliitika, mis oleks tulevikku suunatud. meie eesmärgid selles valdkonnas, mm, viitan siin kliimapoliitikale peaks olema selline, et kliimapoliitika peab olema tulevikku suunatud, eesmärgid on selged, kõigepealt me soovime saavutada meie kakskümmend kakskümmend eesmärgid ehk vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid kahekümne protsendi võrra, suurendada kuni kakskümmend protsenti taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu ning vähendada kahekümne protsendi võrra energia tarbimist. Need on need eesmärgid, mille me oleme üheskoos endale võtnud aastaks kaks tuhat kolmkümmend. nimelt kolmekümne protsendi võrra vähendada energia tarbimist, selles osas ma usun, on meil suuri võimalusi, mida on võimalik ära kasutada. meil on selliseid projekte, mis energiatõhusust parandavad ühelt poolt, teisalt toovad need kaasa ka uute töökohtade loomise võimalusi millega edendada keskkonnasõbralikku majandust ja majanduskasvu. teiseks eesmärgiks aastaks äh, äh, suurendada vähemalt kahekümne seitsme protsendi võrra taastuvate energiaallikate äh, osakaalu. ning veel üheks eesmärgiks, mida olen ka juba maininud, on eesmärk aastaks kaks tuhat viiskümmend mille osas ma usun, et me suudame kaasata ka teisi olulisi rahvusvahelisi partnereid selleks et, et kaheksakümne protsendi võrra heitkoguseid vähendada. energialiidu põhielemendid, need põhielemendid, mis on välja toodud ja tulid välja ka meie arutelude käigus, on järgnevad. kõigepealt meil on vaja paremini toimivat siseturgu selle saamutamiseks tuleb meil välja ehitada omavahel paremini ühendatud infrastruktuur, mis suurendab meie konkurentsivõimet, mis on väga oluline nii meie tööstuse seisukohalt vaadatuna kui ka meie rahva jaoks vajalik. üleminek madala süsinikuheitega majandusele, seda on võimalik saavutada äh, suurendades taastuvenergiaallikate osakaalu ning seda on võimalik saavutada ka energiatõhususe parandamise projektide kaudu ning äh, nende kahe samba, äh, kahe ülesande täitmise tagajärjel on võimalik äh, ka meie energiaalust sõltumatust suurendada ning lõpetuseks, mis ei ole kõige vähem tähtis, on meil vaja parandada ka seda, eh, kuidas me suhtleme rahvusvaheliste partneritega, nendega, kellel on väga suur kaal rahvusvahelisel areenil. kui me suudaksime oma jõupingutused ühendada, siis me suudaksime ka eh, jõuda ühisele seisukohale minu e, kõige esmaseks, kõige kiireloomulisemaks ülesandeks, kui see võimalus mulle antakse, oleks koos kolleegidega töötada välja plaan e, reageerimaks hädaolukordadele, eriolukordadele, selleks, et toime tulla ettenägematute olukordadega, kui peaks tekkima olukord, kus Euroopa Liit seisab silmitsi gaasivarustuse nappusega. komisjoni töötajad eh, töötavad juba selle dokumendi kallal ning ma usun, et peagi on meil see dokument olemas. Eh, ma olen veendunud, et meil on olemas selge nägemus, selged eesmärgid ja olen veendunud, et eh, me teame ka, milline on see tee oma eesmärkide saavutamiseks. aitäh! Thank you, madam Alenka Bratušek, commissioner, vice president Des-. suur aitäh teile, proua Alenka Bratušek, voliniku ning komisjoni asepresidendi kandidaat, suur aitäh ka ENVI ja ITRE kolleegidele ning ühtlasi kõikidele Euroopa avaliku arvamuse esindajatele, kes täna siin kohal olid ning suur aitäh ka kõigile neile, kes vaatasid meie avalikku kuulamist interneti vahendusel. tahaksin anda teile veel veidi informatsiooni. ITRE komisjon koguneb täna kell kakskümmend null null, toimub koordinaatorite koosolek ja homme kõik nii ITRE kui ka ITRE kolleegid, me osaleme härra Jürgi Kadaineni avalikul kuulamisel homme hommikul kell kümme null null, suur aitäh teile! ja veel lisainformatsiooni ka minu poolt nii et info ka Envi kolleegidele. meie koordinaatorite kohtumine toimub täna õhtul kell pool kaheksa ja lõpeb kell üheksa. ja siis alustame me ühist nii ITRE kui ka ENVI koordinaatorite koosolekut. nii et see kella üheksast kümneni täna õhtul, suur aitäh!